esi-, üheminutilised kõned on nüüd lõppenud ja vastavalt artiklile sada kuuskümmend kolm kodukorrast. ja nüüd lähme hääletusselgituste juurde. ja suur tänu, proua volinik, et te nii hilise kellaajani siia jäite. nüüd äh, siis äh, Euroopa ombudsmani Äh, eriaruande selgitus ja raport Tšako Lainus, kes kohale on jäänud, teil on sõna. Ja... suur tänu, aitäh, et mulle sõna andsite. ma soovin öelda seda, et mina toetasin seda raportit ja sellepärast, et seal toodud järeldused on õiged aga ma soovin kommenteerida ühte konkreetset hääletust, mis puudutas alaealiste erikaitse, erikaitset ja LGBT äh, grupi esindajaid. seda ma ei toetanud ja mitte sellepärast, et ma arvan, et need ühiskonnagrupid ei vääri toetust ja kaitset, vaid ma ei toetanud seda sellepärast, et ma üritan siin lähtuda seisukohast, et äh, kui te ütlete, et te olete homoseksuaalne või mingi muu LGBT grupi liige, et te ei saa ühte või teise riiki tagasi pöörduda või et teid ähvardab seal mingi oht, siis äh, ma leian, et äh, me ei saa kuidagi tõestada seda, et kas ta ikka, kas isik ikka kuulub LGBT gruppi või mitte, meil ei ole sellist äh, mingisugust menetlust selle kinnitamiseks ette nähtud, nii et sellepärast ma hääletasin vastu, aga üldjoontes toetan seda. Karima Delli sulla mobilità urbana sostenibile la parola. suur tänu, Karima Delli raport, mis äh, see puudutab siis säästvat linnalist liikumiskeskkonda. ja taaskord on minul sõnajärg. ma tahan öelda seda, et ma ei saanud seda raportit toetada päris mitmel põhjusel. jah, me kuuleme teid, härra Boltšak, võite jätkata. härra Boltšak, me kuuleme teid. palun selgitage oma hääletust. nii, selge, ma jätkan niisiis, ma ei saanud toetada seda raportit ja seda mitmel põhjusel. üheks põhjuseks oli see, et äh, linnaliikluses tuleb toetada alternatiivseid liikle, liiklemisvahendeid ja mulle näib, et siinpool arutelu läheb kaugemale sellest, et mis on mõistlik eh, samal ajal, kui ei astutaks vastuollu lähimuspõhimõttega. minu meelest oleks kohasem see, kui need teemad äh, jääksid äh, ikkagi vastava foorumi tegeleda. ma ei ole selle vastu, et jalgratastega linnades liigeldaks, ma arvan, et jalgrattaga liiklemine on igati õige linnas, aga ma lihtsalt ei leia, et meil on tarvis Euroopa Liidu või täpsemalt parlamendi resolutsiooni selle teema käsitlemiseks. ja teisest küljest ma leian, et rahvusriigid peaksid ise selle teemaga tegelema. see on Orevole Poltšak. suur tänu olen saanud mitmeid äh, taotlusi hääletusselgitusteks, kuid äh, ülejäänud esitatakse kõik kirjalikult. see aga tähendab seda, et tänaõhtune